esindajale, härra minister Lopes äh, Garrido nõukogu nimel, palun. suur tänu, härra president. suur tänu, et andsite mulle võimaluse pöörduda teie koja poole selles küsimuses nimelt äh, kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste küsimuses äh, Valgevenes. Pole vähimatki tähtsust, et äh, kahtlust, et Euroopa Liit tunneb suurt muret olukorra halvenemise pärast Valgevenes ja iseäranis valmistab meile muret asjaolu, et inimõiguste olukord on halvenenud sõnavabadus äh, kannatab, liitumisvabadus, ühinemisvabaduse äh, rikkumistest on kuulda olnud, äh, ajakirjandusele avaldatakse survet võetakse vastu õigusakte, äh, mis äh, takistavad äh, juurdepääsu internetile, opositsiooniaktivistidele avaldatakse survet. kõik need asjaolud viitavad üsna selgelt, et inimõiguste olukord Valgevenes on kõvasti halvenenud. kuueteistkümnenda veebruari deklaratsioonis kõrge esindaja äh, proua Ashton äh, avaldas samuti muret äh, olukorra pärast äh, ja tundes iseäranis suurt muret Poola vähemuse pärast äh, Valgevenes. mitmed selle vähemuse liikmed olid vahi alla võetud proua Ashtoni avaldus edastati ametlikult ka Valgevene ametivõimudele. see avaldus edastati ametlikult läbi diplomaatiliste kanalite. eelmisel esmaspäeval välisasjade nõukogus arutasime me sedasama küsimust ning meil oli võimalus ka põhjalikult arutleda sellel küsimusel, selle küsimuse teemadel. me kuulasime ära Poola ministri arvamuse, Poola minister äh, avaldas äh, sügavat muret ja kutsus üles äh, midagi ette võtma selle olukorra parandamiseks iseäranis äh, Poola vähemuse kaitseks, keda süstemaatiliselt Valgevenes äh, taga kiusatakse. Pole vähimatki kahtlust, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu organid äh, muretsevad olukorra pärast Valgevenes ja me hoiame silma peal sellel, mis selles riigis aset leiab uskuda, ma arvan, et me peaksime Valgevene ametivõimudele selge sõnaga välja ütlema, et äh, nad peavad äh, oma OSCE kohustusi täitma, nad peavad kaitsema inimõigusi, nad peavad kaitsma vähemusi ja vähemuste õigusi, sellepärast et vähemuste õigused on üks tähtis osa inimõigustest ning et äh, nad peavad ka, nagu ma val-, nagu ma üldasjade nõukogus ütlesin, peaksid kõik Euroopa Liidu ministrid kasutama vajalikke kanaleid, vajalikke foorumeid selleks, et juhtida tähelepanu sellele murettekitavale olukorrale Valgevenes. iseäranis tuleks püüda juhtida olukorra halvenemise pärast tähelepanu Valgevene ametivõimudele. tegelikult on kõikide meie huvides, kõikide liikmesriikide huvides see, et selline häbiväärne vähemuste tagakiusamine ja inimõiguste rikkumine äh, lõpeks. Äh, peale selle äh, leian ma, et on oluline, et Valgevene asuks õigele teele ja öö, me võiksime anda neile abistava käe läbi idapartnerluse ja me võiksime ka mitmepoolseid äh, survevahendeid kasutada. suur tänu, härra minister, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ning nüüd annaksin ma sõna äh, volinik Georgievale, palun, proua Georgieva. suur tänu, härra president nõukogu avalduse täienduseks äh, tahaksin ma öelda järgmist. nõukogu loomulikult äh, viitas äh, välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja proua Ashtoni avaldusele, mis ütles ka meie arvamuse selgelt välja, me tunneme suurt muret inimõiguste olukorra halvenemise pärast Valgevene siseäranis, mis puudutab Poola vähemust tegemist on väga tõsise küsimusega. demokraatia äh, progress on peatunud ja on märgata teatavat tagasiminekut äh, demokraatia edenemises Valgevenes. sellest on kahju, aga me peame tegema koostööd Valgevenega, me peame oma suhtekanaleid hoidma avatuna, ehkki see võib olla praeguses olukorras keeruline. me ei pea mitte ainult kasutama valitsuse kanaleid, loomulikult äh, me võime idapartnerlust kasutada äh, aga me peame kasutama ka inimestevahelisi kontakte ja võib-olla need inimestevahelised kontaktid osutuvad kõige olulisemaks äh, ka me peame kasutama näiteks üliõpilaste vahetusprogramme, ärivahetust, ärikontakte selleks ja, ja kultuurivahetuse programmi. Need on võimalused, kuidas Valgevene rahvaga suhelda ja see aitab meile demokraatiat selles riigis edendada. lõpetuseks tahaksin ma öelda et hoolimata sellest, et viimasel kahel aastal on toimunud teatav tagasiminek, tahaks komisjon siiski äh, jääda aktiivseks äh, suhetes Valgevenega ja me tahaksime jätkata suhtlemist ja aidata kaasa positiivsetele arengutele selles äh, riigis, me tahaksime riigi õigetele, õigele teele saada, nii nagu samale teele, kus riik oli kaks aastat tagasi. suur tänu ja järgmisena annaksime Euroopa äh, Rahvapartei nimel sõna äh, härra Gunnar Höökmärgile. suur tänu, härra president, ja suur tänu ka Hispaania eesistujale, komisjoni esindajale äh, sissejuhatavate sõnavõttude eest. ma arvan, et me peaksime ühe asja selgelt välja ütlema. kui me räägime siin mitte ainult meist, vaid me räägime tegelikult diktaatorlikust käitumisest, brutaalsest režiimist ja selle režiimi tegevusest. režiim on eiranud õigusi, vähemuste õigusi ja samuti ka üksikute kodanike õigusi. selline on olukord Valgevenes. ja ma arvan, et me peaksime oma tänases arutelus sellest ka lähtuma. ja kui me räägime täna dialoogist režiimiga meie dialoog peab olema vastastikune. kui meie oleme avatud, siis me peame kindlasti nõudma ka vastaspoolelt eh, ehk siis Valgevene režiimilt samasugust lähenemist. Nad ei ole aga oma ülesannete kõrgusel olnud, eh, nad ei ole eh, viinud läbi reforme ja muutusi, mida nad peaksid läbi viima. ma tahaksin öelda ja, ja rõhutada omalt poolt, et tegemist ei ole ainult Poola vähemuse küsimusega. Valgevene on Euroopa Liidu naaberriik, Valgevene on meie idapartnerluse koostööriik, tegemist on Euroopa küsimusega. ja praegu võib öelda, et Valgevene režiim oma tegevusega äh, kaugeneb üha enam avatud dialoogist ja koostööst Euroopa Liiduga. me peame nõudma neilt, äh, et nad kõigepealt äh, austaksid põhimõtteliselt vähemuste õigusi, inimõigusi, lõpetaksid äh, politsei brutaalsuse ja äh, näitaksid üles tahet arendada Euroopa Liiduga konstruktiivset dialoogi. ma arvan, et meie sõnum peab olema selge ka Valgevene režiimile. dialoog peab olema dialoog, te-, äh, demokraatia ja inimõiguste dialoog ja me peame pöörduma kodanikuühiskonna poole, sellepärast et Valgevene on ähm, midagi enamat äh, kui lihtsalt Valgevene valitsev režiim, Valgevene hõlmab ka Valgevene inimesi, üliõpilasi, mehi, naisi, kogu ühiskonda. ja viimase aja arengud on näidanud, et nüüd me peame jätkama dialoogi teed, aga me peame dialoogi arendama kodanikuühiskonnaga otse selleks, et tugevdada inimõigusi, demokraatiat ja vabadust Valgevenes, suur tänu! Äh, suur tänu nüüd härra Kristjan Vigenin. härra president, proua volinik, kolleegid. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sooviksin ma avaldada muret inimõiguste olukorra üle Valgevenes, eriti võttes arvesse viimaseid arenguid Poola vähemusega. samuti avaldaksin ma solidaarsust Valgevene kodanikega, kes ei saa nautida isegi alg-, kõige algelisemaid inimõigusi. ja seda Euroopa riigis kahekümne esimesel sajandil. minu arvates on selline olukord vastuvõetamatu. me oleme ju selles osas kõik ühel meelel. ja see on alguspunktiks. küsimused, mis me peame nüüd esitama, on järgmised, esiteks mida me saame, äh, kuidas me saame tuua Valgevene lähemale Äh, mida me soovime Valgevene jaoks ja teiseks, kuidas me saame seda saavutada. loomulikult äh, äh, on vaja korraldada õiglased valimised nii kohalikul kui riiklikul tasemel, on vaja luua loominguline atmosfäär Valgevenes ja loomulikult soovime me, et Valgevene liiguks Euroopale lähemale. teiseks, kuidas seda saavutada? Euroopa Liit on muutnud oma poliitikat Valgevene suunal isolatsioonist läbirääkimistele selline lähenemine on toonud teatud tulemusi, sellest ei ole, aga ei, ei, ei piisa, kõik ei toimu piisavalt kiiresti ja viimase paari nädala sündmused näitavad, et me peame tegutsema aktiivsemalt. mina olen Euronesti delegatsiooni esimees ja ka homme Valgevenesse sõitva delegatsiooni esimees ja minu arvates ei ole meil kolme peamise institutsiooni, nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel ühist strateegiat. sellist strateegiat aga on aga tarvis tugevdamaks üksteise jõupingutusi ja meil on tarvis poliitilist äh, dialoogi, teekaarti Valgevenele, mis ei ole lihtsalt, milles ei ole lihtsalt üldised soovitused, vaid konkreetsed sammud, mille Valgevene peab astuma ning ei piisa, et me tegutseme ainult majanduskoostöö raames äh, äh, idapartnerluse all. suur tänu, nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Gerbandi. suur tänu, härra president. minagi arvan, et tänane arutelu on regionaalne Ukrainas valiti presidendiks härra Janukovitš, ilmselgelt on tegemist presidendiga, kes vaatab pigem Moskva kui Brüsseli poole. ja me ei tohiks liigselt üle tähtsustada tema järgmise nädala külaskäiku. ja see, mida härra Lukašenko julgeb ette võtta Poola vähemuse vastu, näitab samuti, et ka tema vaatab pigem Moskva kui lääne poole ta julgeb äh, väärkohelda Euroopa Liidu liikmesriigi, äh, liikmesriigi äh, rahva vähemust ja Euroopa on liiga kauaks keeranud ida poole selja. me ei ole piisavalt ennast avanud nendele riikidele. nüüd loomulikult tuleb karmilt hukka mõista selle, seda, see, mida Valgevene on teinud Poola vähemuse vastu, aga ka meie poliitika peab olema avatum. näiteks meie viisapoliitika, energiapoliitika. Neid tuleks rohkem kohaldada selliste riikide nagu ja Valgevene ja Ukraina vajadustega minu ettepanek oleks, et me Euroopas kes-, keskenduksime rohkem nendele riikidele, et me suudaksime rohkem mõjutada sealseid poliitilisi ja majandusarenguid, selle asemel, et me neid, neid lihtsalt hukka mõistaksime. suur tänu nüüd proua Haudala Roheliste nimel. puhemees. austatud president. tõsine põhjus, miks see küsimus on meie päevakorras tänasel päeval, on demonstratsioon kus äh, Poola liidu nelikümmend esindajat äh, vahistati, kui nad äh, rahumeelselt meelt avaldasid ja loomulikult me peame sellise käitumise hukka mõistma. aga üks asjakohane põhjus on ka see, mida mainis juba kolleeg Vigenin, nimelt parlament on pärast pikka perioodi saatmas teadmiste kogumise missiooni Minskisse ja mina esindan inimõiguste alakomisjoni selles neljaliikmelises delegaonis. me, meil on põhjust olla mures, Valgevene inimõiguste olukord on halvenemis, on probleeme sõnavabaduse, meediavabaduse, ühinemisvabaduse, kogunemise vabaduse vallas probleeme. me peame nõudma, et Valgevene loobuks surmanuhtlusest ning asuks tegelema inimõiguste olukorra paranemise, paranemise nimel see peab olema tingimuseks äh, Euroopa Liidu ja Valgevene suhete arendamisele ja ma olen kolleegidega nõus, et kodanikuühiskonnal on väga tähtis roll selles, äh, aitäh. suur tänu, härra Tšernetski, ECR fraktsiooni nimel. president, daamid ja härrad, otsuse mittetegemine on ka otsus Euroopa Parlament peab märtsis tõesti Valgevene osas mingi otsuse vastu võtma, aga e, me peaksime seda tegema isegi täna. Valgevene vähemuste probleem ei ole, nagu juba öeldud, mitte ainult Poola probleem. tegemist on Euroopa standardite austamisega Valgevenes, kaasa arvatud vähemuste õiguste e, küsimusega. Euroopa peaks e, vedama Valgevene välja Venemaa mõjutsoonist aga samal ajal peame me nõudma, et austataks põhimõttelisi eh, eh, küsimusi, nagu näiteks vähemuse õigused. kui härra Lukašenko ei mõista Euroopa väärtuste keelt, mõistab ta vähemalt sanktsioonide keelt. me ei soovi sanktsioone Valgevene inimeste vastu, me soovime, et sanktsioonid muudaksid elu keerulisemaks, eh, keerulisemaks ametnike ja poliitikute jaoks meie lähenemine on asümmeetriline. me avame küll ukse Valgevenele, aga vastu ei saa midagi. meil on tarvis, et ajutised sanktsioonid muutuksid alaliseks. näiteks tuleb taastada must nimekiri ja keelata parlamendi, Valgevene parlamendi saadikute osalemine Euronestis. suur tänu, järgmisena proua Kinga Kaal. suur tänu, mina olen Äh, rahvusvähemuste ja vähemuskeelte intagrupi äh, juht ja seetõttu ma mõistan vägagi hukka Valgevene võimude tegevuse Poola vähemuste organisatsiooni vastu. nagu me kuulsime, tegemist diskrimineeritute puhul oli tegemist peamiselt vanade inimestega. see äh, ei puuduta ainult vähemuste, vaid õigusi, vaid inimõigusi üldisemalt see meenutab vägagi kommunistlikku režiimi ja meie sa-, saadikud, kes mäletavad äh, seda kommunistlikku režiimi, võivad seda kinnitada. me peame kaitsma, astuma välja inimõiguste kaitse eest ja taunima igasuguseid inimõiguste rikkumisi. me soovime, et välisasjade kõrge esindaja astuksid konkreetseid samm, astuks konkreetseid samme äh, tegemaks Valgevene valitsusele selgeks, et ilma inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste õiguste austamise, austamist ei saa paraneda tulevikus Euroopa ja Valgevene suhted. selline inimõiguste rikkumine ei saa olla ühe riigi siseasi. see ei saa olla ka ainult Poola ja Valgevene vaheline asi, tegemist on Euroopa Liidu probleemiga nagu juba öeldud, mängus on meie naabruspoliitika, meie idapartnerlusprogramm ja me soovime, et komisjon saadaks välja selge sõnumi ja astuks selgeid samme. suur tänu! suur tänu, nüüd härra Liberatski, poolteist minutit. suur tänu, president, ma tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni nende väga kiire reaktsiooni eest Euroopa mõttes oli see tõesti väga kiire reaktsioon. kõigepealt tuleb tõesti tunnistada, et tegemist ei ole Valgevene ja Poola vahelise konfliktiga, rikutakse inimõigusi et ja etniliste vähemuste õigusi. ja see oleks võinud mõjuta, puudutada ükskõik millist vähemust, miks puudutas see aga siis Poola vähemust, see, sest see on suur vähemus, hästi organiseeritud ja demokraatlik? ja seda on toetanud ka härra Milinkevitš, kes sai ka meie käest Saharovi auhinna. mina sa-, olen äh, rääkinud proua Borisi ja härra Milinkevitšiga kaks korda ja äh, Nad on kinnitanud, et nad on lojaalsed Valgevene kodanikud, nad ei soovi majanduslikke sanktsioone ega poliitilisi sanktsioone. Nad soovivad tihedamat koostööd Valgevene ja Euroopa Liidu vahel nad toetaksid koostööd, mis oleks tingimuslik ja sõltuks Valgevene edust demokraatia teel võtame näiteks viisapoliitika, kas meil on tarvis tasulisi viisasid? minu arvates on hea, et homme läheb meie infokogumis äh, delegatsioon Valgevenesse, ootame nende külaskäigu tulemused ära. suur tänu nüüd, härra Šavanski. president, daamid ja härrad, Lissaboni lepinguga lubati meile palju tõhusamat Euroopa Liidu välispoliitikat, aga äh, üsna kiiresti selgus, et näiteks Haiti puhul olime me peaaegu nähtamatud, USA puhul ei olnud me edukad diplomaatilise korpuse puhul on meil ainult institutsioonide vahelised tülid. nüüd on meil uus võimalus näidata, et me suudame tegutseda. kahjuks otsustas nõukogu teatud otsuste vastuvõtmise edasi lükata ja parlament ei suuda samuti tegutseda nii öö, öö, olulise Euroopa Liidu jaoks tähtsa riigi öö, inimõiguste rikkumise osas tudengite vahetuse programm on läbi kukkunud, ärge rääkige sellest rohkem, see ei ole toimunud viimase viie aasta jooksul, selline asi hävitab meie usaldusväärsuse. seda teab nii Washington kui Moskva. ja iga kord, kui me reageerime kuidagi ähmaselt, äh, teab seda ka Minsk. suur tänu, nüüd härra Protasevitš, kaks minutit. aitäh, aitäh, president Euroopa Parlamendi ja Valgevene delegatsiooni juht, ma puutun tihti kokku kodanikeühiskonna esindajatega ja samuti ka Valgevene võimude esindajatega ning ma tihti olen neie, nende suust kuulnud seda, et Valgevenel on oma õigused äh, me võime äh, üle võtta rahvusvahelisi standardeid omas tempos, ütlevad Valgevene võimud. me peame äh, rakendama survet selle riigi suhtes, sest et äh, ilmselt selle riigi enda võimud panevad toime selliseid rikkumisi. tegemist on rahvusvaheliste standarditega, millest räägitakse. inimõigused ei ole riigi siseasi. kui näiteks väike riik näiteks üks väike linn Valgevenes, Ivanetši linn, on selline, kus võimud otsustavad kasutada politseid selleks, et äh, laiali peksta vana, vanade inimeste rühmi, kes tõesti on raha kokku hoidnud selleks, et eh, linnakeskusesse üks vana hoone ümber ehitada ja teha sellest oluline kultuurikeskus Poola vähemuse jaoks. võimud otsustavad, et sinna tuleb saata politseijõud enne, kui eh, isegi kohus on küsimuses otsuse langetanud tunnistajad, kes seda olukorda nägid, neile ei lubata kohtusse minna tunnistust andma Äh, seega kohtuprotsess ei saa olla õige, see ei ole küll tempo, äh, kuidas rahvusvahelisi standardeid üle võtta, see on rahvusvahelistest standarditest eemaldumine. Äh, ometigi on Valgevene lubanud rahvusvahelisi standardeid järgida tahaksin ühte asja veel korrata, me räägime sanktsioonidest, küllap tuleb ka sanktsioonide aeg, aga majandusabi, mida me kaalume, peaks sõltuma äh, et loobutakse sellisest käitumisest, abi peaks sõltuma sellest, et riigis oleks täielik demokraatia, aitäh! härra Paleskis. president konfliktid ning arusaamatused Poola vähemuste organisatsioonide osas äh, tuleb Minskis koheselt lahendada ja need tuleb lahendada demokraatlikult niimoodi, et ei kasutataks jõudu ega vägivalda. ma toetan komisjoni äh, seisukohta, äh, mis puudutab koostöö jätkamist ja inimestevahelisi kontakte homme läheb esimene ametlik Euroopa Parlamendi delegatsioon pika aja jooksul Valgevenesse me loodame äh, avatud ja konstruktiivset dialoogi nii opositsiooni kui ka võimudega, me tuleme Valgevenes tagasi oma järeldustega selle konflikti kohta ning tõenäoliselt ka Valgevene poole ettepanekutega Euronesti Parlamentaarse Assamblee töös osalemiseks see on oluline meie tulevaste suhete seisukohaks ning tõeliseks proovikiviks meie tuge, tulevastele suhetele selle riigiga on kahekümne viiendal aprillil toimuvad kohalikud valimised, need ei tohiks olla valitsu-, valimised, kus ei ole mingit valikut, kus kogu meedia laulab sama laulu ning peaaegu sada protsenti äh, inimestest äh, käib valimas ning äh, saadikud rohkem määratakse ametisse, kui valitakse, aitäh! aitäh! härra Migalski Äh, suur aitäh, president. härra Liberatski sotsiaaldemokraatide fraktsioonist kiitis Euroopa Liitu kiire tegutsemise eest just nimelt teie fraktsiooni tõttu me täna, äh, teie fraktsiooni tõttu me täna resolutsiooni vastu ei võta. Äh, volinik, kes iga päev tegeleb arengupoliitikaga, teavitab meid täna ettepanekutest, millega ei saa rahul olla. võib-olla teie olete rahul, aga valgevenelased kohe kindlasti mitte ja ja kõik, ka mitte need, kes soovivad valgevenelastele head. volinikul oli aega sõnavõtuks viis minutit, aga ta kulutas sellele teemale ainult kaks minutit. asi äh, ei ole mitte üksnes rahuldav, vaid lihtsalt ei ole täielikult ära kasutatud võimalust sellel teemal sõna võtta. niisiis ma nõuan et kasutataks tõesti kõiki vahendeid selleks äh, võidelda inimõiguste rikkumisega. me ei räägi Poola kodanikest, me räägime inimõiguste rikkumisest. proua Bauer pooleteiseks minutiks, palun. suur aitäh, president. see, mida me oleme kuulnud Valgevene kohta viimasel ajal on äh, seotud demokraatliku opositsiooni mahasurumisega ja samuti Poola vähemuste tagakiusamisega. tegemist on autokraatlike režiimide äh, tüüpilise käitumisega. Äh, mina olen Slovakkia kodanik ja vähemuse esindaja ja ma mõistan väga hästi proua Borissi ja Poola vähemuse olukorda Valgevenes tegemist on sageli kasutatava poliitilise trikiga, kus äh, vähemusi kasutatakse kui vaenlasi ja seda tehakse tavaliselt rasketel aegadel. vähemuste tagakiusamine on osaks äh, levinud poliitilisest lähenemisest mittedemokraatlikes riikides. Äh, vähemuste õigused on lahutamatuks osaks üldistest inimõigustest, mida Äh, toetab ka Euroopa Nõukogu raamkonventsioon. seetõttu on inimõiguste rikkumine, diskrimineerimine, tagakiusamine ning vähemuste heidutamine äh, äh, asjad, mida ei saa pidada riigi siseasjadeks ning seetõttu see ähvardav ja šantažeeriv sõnum, mille esitas Valgevene suursaadik Euroopa Parlamendi esindajatele, on täiesti vastuvõetamatu. härra president, Euroopa Liidu sõnum Valgevenele, Valgevene valitsusele ei saa olla miski muu kui sõnum, et nende poliitika demokraatliku opositsiooni allasurumisele, vähemuste tagakiusamisele on lubamatu. aitäh ja nüüd vaba mikrofon, härra Mikolaj. aitäh. ma olen kuulanud seda Äh, sõnavõttu, mille tegi proua volinik väga suure huviga ja ma tõesti oleksin äh, lootnud energ-, energ-, energilisemat reageeringut. ma oleks ooda-, äh, ma arvan, et teie sõnavõtt oleks kaks nädalat tagasi olnud samasugune, enne kui need intsidendid aset leidsid ja see on täiesti lubamatu. samas ma olen nõus, et on vaja teatud meetmeteks Need, kes täna kõnelevad sanktsioonidest, unustavad, et meil on juba olnud sanktsioonid ning see poliitika ei ole toiminud me ei saa öelda, et me toetame Valgevene kodanike ühiskonda, sellepärast et kõik, kes on Valgevenes käinud, on näinud, et see kodanike ühiskond on alles arenemas ma usun, et me peame väga selgelt välja ütlema selle, et igal riigil on teatud kohustused oma kodanike ees. ma arvan, et me peame väga selgelt välja ütlema, et me aitame äh, uut äh, Belgia sõl-, äh, Valgevene sõltumatut meediat, me toetame sõltumatut televisiooni, me loome võimalusi Valgevene üliõpilastele õppida Euroopas, aitäh! järgmisel kõnelejal ei ole mikrofoni. suur aitäh, president, daamid ja härrad, eelmisel ametiajal võttis parlament vastu terve rea resolutsioone Valgevene teemal. Äh, me nõudsime, et režiim lõpetaks inimõiguste rikkumise Euroopa Liit väljendas head tahet, me kaotasime osa sanktsioonidest ent äh, selline agressiivne poliitika, mida Valgevene võimud on viimasel ajal vähemuste suhtes äh, ajanud ja eriti Poola vähemuse suhtes, on väga murettekitav, eriti aasta enne valimisi Äh, poolakate vara võetakse üle ilma igasuguse kohtuotsuseta, selliseid äh, juhtumeid on palju, need on väga tavalised. samuti äh, hirmutatakse inimesi, sealhulgas Saharovi auhinna laureaate, ma arvan, et meie institutsioon ei peaks mitte üksnes vastu võtma sisuka resolutsiooni, vaid peaks ka nõudma Valgevene võimudelt, et nad võtaksid olukorra parandamiseks midagi esse ning tuginedes lepingute artiklile kolmkümmend kolm peaks ka proua Ashton äh, nimetama ametisse eriesindaja, kes jälgib inimõiguste olagu, olukorda selles riigis ja nüüd härra Liisek üheks minutiks. president, volinik mulle tundub, et ähm, on, on tore, et me oleme otsustanud Valgevene teemal siin parlamendis kõnelda, aga rääkimisest ainult ei piisa täna nii Euroopa Liit kui ka Euroopa Komisjon peaksid üritama ette valmistada strateegilist plaani, mis näitaks, kuidas toetada vabaühendusi, kodanike ühiskonda, opositsiooni ja vaba meediat. me kõneleme demokraatiast, inimõigusest, asjadest, mis meie jaoks on loomulikud, sellepärast et Euroopa rajaneb neil. aga Valgevene ühiskond koosneb inimestest, kes võivad sellistest asjadest ainult unistada seetõttu me loodame, et Euroopa Komisjon äh, esitab lõpuks ometigi strateegilise kava, mis näitab, näitab meile, kuidas Valgevene ühiskonna aidata. proua Kolarska-Bobinska järgmisena. teda ei ole saalis. siis annan sõna härra Lopez Garridole nõukogu nimel. aitäh, president ma olen kuulanud seda arutelu ja pärast seda saan ma öelda, et ma toetan täielikult seda hukkamõistu, mis äh, on seotud Valgevenes aset leidnud inimõiguste rikkumistega. Äh, antud hetkel puudutavad need rikkumised Poola vähemust seega puudutavad need ka Euroopa Liitu, mitte ainult sellepärast, et tegemist on vähemusega, äh, millel on ka Euroopa Liidus äh, sõpru, vaid ka sellepärast, et tegemist on tõesti äh, vähemuste õiguste tõsise rikkumisega ma arvan, et me reageeriksime täpselt samamoodi, kui tegu oleks mõne muu vähemusega, mitte Poola vähemusega. ma ütlesin juba äh, täna, et äh, inimõigused on universaalsed äh, ja ei ole, küsimus ei ole konkreetses vähemuses, ei ole asi selles, et tegu on Poola vähe, vähemusega, oleks tegu ükskõik millise vähemusega, meie suhtumine oleks samasugune. inimõigused on jagamatud ja universaalsed Valgevene režiim on rikkunud inimõigusi, aga see ei tähenda, et me peaksime karistama selle riigi kodanikke. seetõttu ma leian, et on oluline, et Valgevene oleks kaasatud meie idapartnerlusse ning äh, proua Georgieva ütles juba, et olulised on inimestevahelised kontaktid, kõik see on väga oluline ning äh, paljud äh, saadikud on juhtinud tähelepanu sellele, et on vaja jätkuvaks suhtluseks äh, Valgevene võimudega ning me oleme täiesti selgelt mõista andnud, et me mõistame hukka inimõiguste rikkumised selles riigis. Äh, seda teeb äh, välispoliitika kõrge esindaja proua Ashton. ta on tegelenud selle küsimusega väga tihedas koostöös härra Puusekiga, kes seda istungit praegu juhatab ning äh, kuna proua Ashton äh, läheb äh, härra Krivetši ametisse nimetamisse, siis ma loodan, et ka härra Lukašenko on sellel tseremoonial kohal ja siis saab seda küsimust arutada. ja seda küsimust arutatakse ka Välisasjade Nõukogul, nii et, et tegemist on väga olulise teemaga ja mul on väga hea meel, et meil on täna see arutelu siin kojas, aitäh! suur tänu, härra minister. ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel proua Georgieva, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin ma tänada rahvasaadikuid selle arutelu eest ja ma tahaksin rõhutada nelja asjaolu. kõigepealt, inimõiguste austamine on vaieldamatult Euroopa Liidu välissuhete üheks nurgakiviks. see on vundamendiks, millele me ehitame üles oma suhted kõikide riikidega, sealhulgas ka Valgevenega. teiseks, demokraatia halvenemine Valgevenemaal jõudus tõelisesse madalseisu alles hiljuti. see madalseis ei jõudnud kätte äh, eelmisel nädalal vaid kahe tuhande üheksanda aasta keskpaigas, mistõttu tuhande, kahe tuhande üheksanda aasta novembris Euroopa ministrite nõukogu nõudis komisjonilt ajutist vaheprogrammi selleks, et toetada reforme Valgevenes. komisjoni talitused valmistasid ette ühise vaheprogrammi äh, projekti, praegusel hetkel äh, tegeleb selle projektiga meie välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. kõrge esindaja võtab äh, rõõmuga arvesse ka teabe leidmise missiooni järeldusi parlamendi poolt, missioon läheb teele homme ning äh, pidades äh, silmas viimase aja arenguid, siis äh, kõrge esindaja kindlasti tunneb huvi ka teie tagasiside vastu, enne kui see ühine vaheprogramm lõplikult vastu võetakse. ja ma tahaksin teile meenutada, et kaheksakümnendate teises pooles sai Nõukogude Liidus alguse perestroika, mis esimest korda väga paljude äh, inimeste elus, minu, mina sealhulgas, viis esimest korda võimaluseni võidelda äh, tudengite ja äh, äh, teiste ametiisikute vahet, vahetusteni ja see oli väga kasulik minule ja väga kasulik minu enda koduriigile. just nimelt tänu sellele kogemusele ma usun, et demokraatlike kanalite avanemine riikides, avamine riikides, mis on režiimide ohvrid äh, on pannud mind kogu aeg kordama seda, kui oluline on inimestevaheliste kontaktide kasutamine, ärikontaktide kasutamine ja kõikide nende võimaluste ärakasutamine, mis äh, hoolimata sellest, et, äh, et selline diktaatorlik režiim muudab selle väga raskeks ja ja ma tahaksin endiselt korrata, me peame tegutsema ka sellel tasandil nii, et me äh, suudaksime Valgevene inimestele anda käe ja aidata neid äh, vabasse maailma. suur tänu, härra president! suur tänu selle avalduse eest, äh, proua Georgieva, lõpetame arutelu sel teemal käesolevaga ja hääletamine toimub järgmise sessiooni käigus. Äh, nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on äh, suuline küsimus äh, Peking pluss viisteist, ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusprogramm. tegemist on küsimusega, suulise küsimusega, mille autoriks on Eva